lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval. nii ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on proua Kleva Keekuši raport, mis puudutab energiatõhususe meetmete rakendamist ja mõju ühtekuuluvuspoliitikas ja annangi kohe sõna raportöörile, palun suur tänu mulle sõna andmast president lugupeetud volinik kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest, mida me oleme teinud viimase paari kuu jooksul, et seda raportit ette valmistada. energiatõhusus on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, vundamendiks, mis puudutab äh, kaasavat kasvu ja, ja nii edasi me peame, soovime vähendada kahekümne protsendi võrra ähm, energiakasutust kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja sellepärast ma arvan, et kõik need poliitikad, mis on suunatud energiatõhususe saavutamisele, nõnda nagu ka ühtekuuluvuspoliitika, peaksid mängima olulist rolli ning oma raportis tahaksin ma taaskord rõhutada energiatõhususest saadavat kasu see aitab meie konkurentsivõimet parandada, rohelist kasvu ning aitab luua juurde töökohti ning suuremat lisandväärtust. investeeringud aitavad samuti meil võidelda majanduskriisiga ja ka kliimamuutuste vastu. praeguste meetmete analüüs näitas, et põhilised negatiivsed tegurid on ikkagi endiselt ebaadekvaatne info, äh, rahalised soodustused, energiatõhususe vähene täht-, vähe, e-, e-, energiatõhususele vähese tähtsuse omistamine ja mõnel puhul ka seadusandlikud puudused. selge on see, et praeguses programmiperioodis olid probleemid rohkem praktilist laadi, nad ei olnud nii eriti seotud seadusandlusega, aga arvestades üleminekut uuele eh, seadusandlikule raamistikule, mis käsitleb, mis reguleerib ühtekuuluvuspoliitikat, on, sellega seoses on meil mitmeid ettepanekuid raportis, kuidas energiatõhusust ka järgmise seitsme aasta eelarvesse kaasata. ühtekuuluvuspoliitika on üks põhilisi vahendeid, mis, mida Euroopa Liit saab kasutada selleks, et Euroopa majandust paremaks muuta, ja selleks, et tagada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks suurem energiatõhusus. oluline on, et euro-, et liikmesriigid kasutaksid energiatõhususe rahasid võimalusena, mitte aga mingisuguse lisakoormusena. Euroopa Regionaalarengu Fondi rahad tagavad stabiilse ning pikaajalised programmid, mis on suunatud energiatõhususe paremaks muutmisele arvestades, et majanduskriis ehk hakkab ümber saama, aga samas, et kohalikul omavalitsustel on väga vähe rahalisi võimalusi, peame me hoolitsema selle eest, et kohalikel piirkondadel ja piirkondadel on võimalik saada lisarahastust selleks eesmärgiks. peame hoolitsema selle eest, et kõik need erinevad tasandid, juhtimistasandid, valitsustasandid võtavad osa olgu siis riiklikud, piirkondlikud, ka kohalikud strateegiad, kõik, mis on suunatud ma-, energiatõhususe paremaks muutmisele ja kõiki neid tegevusi tuleb ka koordineerida ja nad peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega. kasinusmeetmed on muutnud liikmesriikide jaoks väga raskeks kaasrahastamise mis on suunatud ühtekuuluvuspoliitika programmidele, sellepärast on oluline, et me leiaksime uusi uuendusmeelseid rahastamisviise ning ma olen kindel, et õige lahendus on just kombineerida toetusi ka finantsinstrumentidega, kui ja nendest peaksid saama siis uued mudelid era- ja äh, riikliku sektori äh, rahade koondamisel selles valdkonnas. komisjon on juba selles suunas ka töötanud. nimelt komisjon on tulnud välja konkreetsete ettepanekutega ning seda tuleks rohkemgi teha. me peaksime juurima välja energiavaesuse, suur tänu. suur tänu, kaks inimest on soovinud sõna saada selles küsimuses, kõigepealt härra Panki. suur tänu, härra president lugupeetud rahvasaadikud, tegemist on äärmiselt tähtsa raportiga. energiatõhusus on äh, vältimatu selleks, et kriisist välja tulla. sellel on äh, väga palju eeliseid. energiatõhususe suurendamisega on meil võimalik äh, rohkem töökohti luua, majandust konkurentsivõimelisemaks muuta. see meelitaks ligi uusi investeeringuid ja tugevdaks ka investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse. ma leian, et me ei tohiks lahjendada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. me peame tõesti pöörama tähelepanu ka sellele, et kohalikud omavalitsused, piirkondlikud omavalitsused saaksid paremini kasutada ära vahendeid. peale selle tuleks ka riskikapitali pakkuda kohalikele omavalitsustele. suur tänu ja järgmisena proua Peres Maria. suur tänu, härra president. palju õnne raportöörile selle suurepärase raporti puhul. meil on vaja energiatõhusust, see aitab parandada majanduse konkurentsivõimet ning tagada ka energiavarustuskindluse. ressursside kasutamine tõukefondidest, see ei ole olnud siiamaani piisav meil on vaja vahendeid paremini kasutada ja me peame ka oma jõupingutusi siin suurendama. me peaksime keskenduma alternatiivsetele energiaallikatele, peaksime mõtlema selle peale, kuidas energiatõhususe kaudu energiavaesust vähendada me peaksime aru saama, et need kaks on omavahel seotud, me peaksime arvestama ka geograafilise eripäraga, me ei tohi ära unustada Euroopa Liidu äärepiirkondi ja energiasaari meil tuleb välja töötada paremaid võimalusi selleks, et paremini ära kasutada ühtekuuluvusfondi vahendeid energiatõhususe parandamisel. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel palun proua Reding. härra president, tahaksin tänada proua Keva Kekušit selle töö eest, mida ta on teinud raporti kallal, kuna see on väga põhjalik raport ning aitab komisjonil välja töötada tegevuskava. komisjon jagab seda seisukohta, et Ühtekuuluvusfondi vahendeid tuleks investeerida energiasse ja sellega saaks luua juurde töökohti, parandada konkurentsivõimet ja kasvu. nagu raportöör ütleb, see on väga tähtis, et ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil äh, oleksid äh, te-, võetud ette meetmed selleks, et neid ambitsioonikaid eesmärke saavutada. linnad ja külad saaksid kohalikke lahendusi välja töötada. nõnda, selliseid näiteid on ka olemas. see kehtib ka nende energiameetmete kohta, mis on välja töötatud ühtekuuluvuspoliitika programmides ning oluline on, et meil oleks ka terve rida standardiseeritud instrumente, et jätkusuutlikke investeeringuid teha näiteks eluhoonetesse ning me tahame teha koostööd parlamendiga selleks, et vastav poliitika ka välja töötada ja et sellel oleks tugev mõju. siin tuleb töötada energiasüsteemi ümberkorralduse kallal, samuti energiatõhususe direktiivi kallal, mis tõstatab just eluhoonete energiatõhususe äh, esiplaanile ja seab kahe tuhande kahekümnendaks aastaks sellele oma vastavad eesmärgid. tegemist on väga tulemustele suunatud tegevusega ja sellepärast töötab komisjon välja ka praktilisi suuniseid, kuidas äh, rakendada neid investeeringuid selles valdkonnas äh, ühtekuuluvusfondi rahade abil ning me loodame, et ka erainvesteeringud tulevad kaasa, et need aitaksid kaasa ka hästi toimivatele turgudele selles valdkonnas. raske majanduskriisi ajal on see veelgi tähtsam, et me saaksime lisada väärtust. liikmesriigid ja piirkonnad töötavad väga tugevasti praegu selles valdko-, sellel kallal, et uue perioodi programmid välja töötada. me peame arvestama nende vajadusi ja ka äh, piirkondade potentsiaali, nõnda et me saav-, saavutaksime ka siin eduloo. suur tänu, proua volinik, arutelu on äh, lõppenud ja hääletus toimub äh, homme kell kaksteist ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on härra Milana raport äh, Aadre mere ja Joonia mere kalandusstrateegia